kõik, mis võimalik selleks, et äh, saaks äh, ehitada üle rahulikud riigid ja rahumeelse elu. suur tänu äh,, härra volinik, me oleme nüüd lõpetanud äh, selle teema arutelu, minuni on jõudnud kuus resolutsiooni ettepanek ning neljapäeval kell kaksteist me hakkame neid hääletama ja nüüd järgmine päevakorra teema on härra Coelho raport, see puudutab Schengeni äkki kohaldamist Bulgaarias ja Rumeenias. Eh, tere õhtupoolikust, proua volinik. ja eh, kõigepealt annaksin ma sõna härra Coelhole neljaks minutiks. suur tänu, proua president. volinik, minister ma tooksin välja kuus aspekti, kõigepealt Schengeni tugevdamine. inimeste vaba liikumine on üks Euroopa Liidu peamisi saavutusi. Schengen on üks Euroopa Liidu alussambaid, seetõttu usume meiegi, et seda ei tohiks mitte kuidagi nõrgeda, nõrgendada, vaid pigem vastupidi, seda tuleb tugevdada. ma toetan selles osas vägagi proua Malmströmi hiljutisi sõnu meil on ähm, kahekümne seitsmest liikmesriigist äh, äh, ka, meil on kakskümmend viis liikmesriigi Schengenis, kakskümmend viis nendest on Euroopa Liidust. meil on maapiire seitse tuhat seitsesada kilomeetrit, kakskümmend viis inimest, äh, kakskümmend viis liikmesriiki ning nelisada viiskümmend miljonit inimest. küsi-, peale selle piirikontrolli puudu, puudumine tähendab, et liikmesriigid peaksid üksteist äh, äh, usaldama, SAS süsteem, SIS süsteemis tuleb vahetada tõhusalt infot ning tõhustada välispiiride kaitset. Schengeni ala turvalisus sõltub iga liikmesriigi välispiiride kontrollist. kui Euroopa Liidu välispiiri, piirid nõrgenevad, nõrgeneb Schengen, väheneb vastastikune usaldus ning Euroopa Liidu usaldusväärsus. kolmandaks, võrdsed reeglid. usaldus peab valitsema ka menetluskorras, see peab olema selge ja õiglane. kandidaatriigid peavad ellu rakendama kõik Schengeni kriteeriumid ja seda tõhusalt. Neid kriteeriumite täitmisi nõuti kõikidelt eelnevateltki kandidaatriikidelt, ei rohkem ega vähem. neljandaks, läbipaistvus. vabaduse, aga ka julgeoleku nimel peame me tagama, et läbipaistvus suureneks. ma kahetsen asjaolu, et jällegi ei ole nõukogu käitunud Euroopa Parlamendi ees nii, nagu ta oleks seda võinud teha. Euroopa Parlamendi liikmetele ei lubatud juurdepääsu aruannetele me saime juurdepääsu ainult tänu Rumeenia ja Bulgaaria suursaadikute jõupingutustele, kes edastasid meile ka need dokumendid. me räägime siin hinnangutest, aruannetest ning lõppsoovitustest. Euroopa Liidu Nõukogu ei austanud jällegi Euroopa Parlamenti. meil on vaja tagada teatud määral läbipaistvus ka probleemide lahendamisel mis on seotud Schengeniga liitumisega. järelevalvekomisjon tuleb vaadata, kuidas probleeme on lahendatud, kas on eh, võetud arvesse soovitusi ning millised on läbi viidud reformid. Euroopa Parlament nõuab aga juurdepääsu ka sellele infole. lõpetuseks. Euroopa kodakondsus kuidas me saame Euroopa kodakondsuse väärtusest rääkida, kui Bulgaaria, Rumeenia Äh, kuigi nad on soovinud, et nende kodanikutest saaks Euroopa kodanikud, ei ole neile seda võimaldatud, sest nad ei saa vabalt Schengeni ruumis liikuda. niisiis, me räägime siin Euroopa kodanikkonna tugevdamisest. kuuendaks, te olete teinud head tööd, on selge, et need riigid on teinud suuri jõupingutusi Schengeni tingimuste täitmiseks. see selgus ka kõikidest hinnangutest ja aruannetest ekspertide poolt ning see oli selge ka pärast meie külaskäike. ma tahaksin tänada Renate Veebarit, härra Marineskut ning Marianne Zeltševat ja härra Kovatšeki. me oleme valmis tervitama Bulgaariat ja Rumeeniat Euro-, Schengeni alasse loodetavasti asub sellele seisukohale ka nõukogu ning jagab meie positiivset seisukohta selles küsimuses, suur tänu! suur tänu! raportöörile. nõukogu nimel saab nüüd sõna proua Jüri. suur tänu, eh, president, volinik, kolleegid, raportöör. minul on väga hea meel eh, Äh, osaleda nõukogu nimel niisugusel koosolekul, kus arutatakse Schengeni äh, piirkonna laienemist. see on olnud pidevalt eesistuja päevakorras ja nüüd on lõpuks saanud ka Bulgaaria ja Rumeenia positiivse hinnangu ettevalmistustöödest liitumaks Schengeni agiga. me tervitame seda fakti, et ka eh, parlamendi, parlament on oma hinnangus jõudnud samale seisukohale. ma tahan väga tänada raportööri härra Koeljot tema isikliku pühendumise ja suure töö eest. aga nüüd ma, ma astuksin protokollist natukene kõrvale. Eh, kui nüüd eh, Ungari liitus Schengeni Schengeni piirkonnaga, siis tegelikult meil olid ees rahs-, raskused, raskused olid tehnilist laadi, eh, see puudutas siis süsteemi väljakujundamist, kuid me leidsime eh, väga loomingulised lahendused eh, probleemile ning eh, ma olen väga tänulik eh, eh, ka siin kolleegidele, kes töötasid libe komisjonis, sellepärast et nemad on teinud väga suuri jõupingutusi, et antud teemaga edasi liikuda. eesistuja ütles, et on vaja tegeleda pidevalt niisuguste reservatsioonidega, mille teatud liikmesriikidel on Rumeenia, Bulgaaria liitumise suhtes Schengeni piirkonnaga Äh, eh, kuid äh, kahekümne neljandal, kahekümne viiendal äh, veebruaril arutati seda teemat ning liikmesriikidega üheskoos jõuti lahendusteni, mis sobisid kõikidele osapooltele. Bulgaaria ja Rumeenia on teinud väga tõsiseid jõupingutusi, et Eh, oma riigis korraldada töö Schengeni standarditele vastavalt, see tähendab, et toimub eh, välispiiride eh, kontroll nii õhul, maal kui merel, antakse korralikult välja viisasid, toimub politsei koostöö, et töötab korralikult sist-süsteem see Schengeni hindamine Äh, on näidanud, et ähm, nüüd, kui raportid on läbi vaadatud, et äh, et ähm, protsess on toimunud edukalt ning me loodame, et, et asi äh, leiab positiivse lahenduse ka sise, justiits- ja siseasjade nõukogus. ning me tervitame Rumeeniat ja Bulgaariat nemad on astunud väga olulise sammu täieliku liitumise teel Schengeni ruumiga. aga e, väga oluline on ka korralike e, jätkutegevus, kontroll selle üle, mis toimub pärast Schengeni e, piirkonnaga liitumist ja ma loodan tõepoolest, et Rumeenia ja Bulgaaria astuvad kõik vajalikud sammud, mis on eh, nendele ette nähtud olulised on kontrollid välispiirides, oluline on piiriülene koostöö eh, viisade väljaandmisel kui eh, nüüd parlament võtab vastu selle raporti, mille härra Koelju ette valmistas ja kui eh, nõukogu kiidab heaks järeldused, siis viimase sammuna peab nõukogu ühel häälsel andma eh, nendele kahele riigile eh, õiguse kuuluda sellesse piirkonda ning eh, ma loodan, et viima-, järgmised sammud astutakse selle aasta septembris. raport Eh, puudutas ka seda teemat, et kuidas ole, on parlamendile korraldatud juurdepääs eh, salastatud dokumentidele, see oli äärmiselt oluline aspekt selle teema käsitlemisel üks eh, parlamendi juurdepääs salastatud dokumentidele on üks oluline küsimus Äh, Euroopa institutsioonide omavahelises suhtumise, äh, suhtlemises ning ma loodan, et äh, meie eesistujana oleme suutnud seda probleemi lahendada, kuid juba alguses ütlesime meie oma eesistumise alguses, et me tahaksime, et ähm, probleem laheneks väga kiiresti. me tahtsime algusest peale, et et eh, Bulgaaria ja Rumeenia saaks eh, liituda eh, Schengeni, Schengeni ruumiga ning selleks oli vajalik ka parlamendi juurdepääs nendele dokumentidele, mis puudutasid hindamist. lugupeetud parlamendiliikmed Mm, äh, Ungari eesistujana on kindel, et Schengeni äh, liitumine on, et Rumeenia-Bulgaaria liitumine Schengeni ruumiga on oluline ning ma kinnitan teile, et kõik tehnilised tingimused on täidetud. ning tõepoolest, et varsti nende riikide kodanikel ei ole enam vaja piiril oma passi välja võtta sest eh, tõepoolest vaba liikumine on üks Euroopa eh, väärtuste alustalasid ja see on eh, väga suure väärtusega, mille eest me kõik peame seisma. suur tänu, proua, proua Jüri. komisjoni nimel nüüd proua Malmström. suur tänu. Schengen on tõesti suurepärane saavutus, see on üks käegakatsutavamaid saavutusi, mida kodanikud Euroopa poolt näevad. tõesti, nüüd on võimalik sõita Soomest Portugali ilma ühtegi, ühel, ühelgi piiril peatumata. me peame Schengenit kaitsma. hiljutised arutelud piirikontrollide taastamisest tuleb lõpetada korduvalt oleme me rääkinud sellest, kuidas tugevdada Schengenit, mitte nõrgendada seda, meil on tarvis siin rohkem Euroopat, mitte vähem, meil on paremaid, eh, paremat analüüsi tarvis, paremaid instrumente, paremaid suuniseid selle kohta, kuidas Schengeni aki tõlgeda, tõlgendada. ning seda, sellest räägime me liikmesriikidega ka nõukogus sellel nädalal ning hiljem ka ülemkogul. ma tahaksin õnnitleda Bulgaariat ja Rumeeniat suurte jõupingutuste eest, mida nad on teinud, ma olen oma silmaga näinud, et nad on saavutanud palju, nad on teinud suurt tööd, hilinejate puhul on hea, et see, et on võimalus kogemustest õppida ning tuleb õnnitleda Rumeeniat ja Bulgaariat edusammude e-, eest, mis on saavutatud läbi suurte investeeringute nüüd nad on täitmas kõiki Schengeni tehnilisi kriteeriume ning nad on näidanud, et nad on väärt Euroopa Liidu usaldust. komisjon tervitab seda raportit Rumeenia ja Bulgaaria kohta. ma tahaksin tänada härra Koljot ning ka variraportööre selle raporti ja sellise lähenemise eest. komisjoni seisukoht on alati olnud selline, et pole mingisugust ametlikku sidet Schengeni ja SES e öö, süsteemi vahel, aga me teame, et Schengen põhineb ka usaldusel. ja usaldusest on viimastel nädalatel palju räägitud. Bulgaaria ja Rumeenia liitumine ei peaks põhinema aga ainult tehnilistel kriteeriumitel, vaid ka usaldusel. kahjuks seda usaldust täna aga täheldada ei saa nagu eesistujamaa juba teatas, üritame me liikmesriikidega koostöös leida mingisugused lahendused, et piirikontrollid kaoks võimalikult kiiresti. see peaks olema üks meie prioriteete, nõukogul on oma sõna siin öelda ning nad peavad paika panema selge raamistiku, kus on selge ajakava piirikontrollide kaotamiseks, et Bulgaaria ja Rumeenia tõesti näeksid tunneli lõpus valgust. Nad on näidanud, et nemad on valmis ühinema, nende jaoks on see suur saavutus ning loodetavasti lähiajal suudame me saavutada progressi ning nõukogu võtab vastu oma otsuse. suur tänu tähelepanu eest! señor presidente poliitiliste tähendab fraktsioonide nimel kõneleb kõigepealt härra Dias de Mera. Eh, suur tänu, mm, härra Coelho Te olete teinud ära väga suure töö ja te teete alati oma tööd hästi. nüüd on eh, eh, väga palju jäänud teha Rumeenial ja eh, Bulgaarial, kuigi ma usaldan neid riike. Nad peavad aru saama, et tegemist ei ole mitte mingisuguse kingitusega ja praegusel hetkel just proua Wallström ütles, et tehniliselt on nagu kõik kriteeriumid täidetud mulle tundub, et me ikkagi peaksime rääkima siin ainult tehnilistest ja õiguslikest kriteeriumitest. Neid kriteeriume on ühtekokku viis, me ei peaks rääkima muust. on vaja eh, korralikku andmekaitset, on eh, vaja politsei koostööd, juurdepääsu eh, siis süsteemil, on vaja täita kõiki viisakriteeriume, on vaja kaitsta maa, õhu ja merepiire nii et, et siis ja Sirena on asjad, mis peavad ka olema korras ja just nimelt sellest peaks rääkima nõukogus e,. alalised esindajad e, kiitsid niisuguse lähenemise heaks. ja nad arvavad, et need maad peavad olema hõlmatud Schengeni piirkonnaga me ehitame suuremat Euroopat. kahtlemata meil ei tohi olla topeltstandardeid. E, kui Rumeenia ja Bulgaaria on täitnud e, need tingimused, mida on täitnud teised riigidki, siis me ei tohiks esitada nendele lisatingimusi ja kokkuvõtteks ütleksin ma nii ja olen väga selgesõnaline e, selle parlamendi enamuse arvamus on see, et Rumeenia ja Bulgaaria on valmis ja ma tänan härra Koeljot selle sõnumi eest. härra Entšiu, kaks minutit. suur aitäh, härra president. ma tänan südamest härra Koeljot selle töö eest, mis ta on teinud, selle pühendumuse eest seda raportit ette valmistades ma tänan ka Ungarit kui nõukogu e-, eesistujariiki ja proua Malmströmi osutatud toetuse eest. Rumeenia ja Bulgaaria ühinemine Schengeni alaga on küsimus, mida on poliitilises mõttes teatud mõt-, nii sageli kuritarvitatud. tahaksin meelde tuletada, et on olemas kindlad kriteeriumid, mida riik peab täitma selleks, et äh, riik saaks äh, ühineda Schengeni alaga. on olemas selged kriteeriumid ja nüüd äh, ei saa ometi eeldada, et praegu, kui me oleme jõudnud finišisirgele, siis kavatsetakse neid reegleid muuta või modifitseerida kõikide liikmesriikide jaoks peavad kehtima samad reeglid, me ei tohi kehtestada topeltstandardeid ja see peab olema, see peab kehtima ka Rumeenia ja Bulgaaria puhul. Äh, andke andeks, kui äh, mõnes liikmesriigis on läinud midagi viltu, kui mingi asi ei toimi, siis ei saa selles teha süüdlas, süüdlasi Bulgaaria ja Rumeenia näol küsimusi tuleb reguleerida, aga mitte meie kahe riigi arvelt, mitte populistlike avaldustega, mida mõned riigid on endale lubanud või meetmete najal, mida mõned riigid on ähvardanud rakendada. Rumeenia ja Bulgaaria kodanikud peavad nüüd nagu maksma lisaarve selle pärast, mis mõnedel valitsustel on omavahel Äh, ja seetõttu peaksid Euroopa Liidu institutsioonid äh, kiiresti sekkuma, et äh, niisugused omavahelised naginad erinevate liikmete vahel ei mängitaks välja Rumeenia ja Bulgaaria peal. seda enam, et komisjoni ülesandeks on olla lepingute kaitsja ja täitja, aitäh. proua Veeber, kaks minutit. suur tänu lugupeetud kolleegid, praegusel hetkel räägime me eh, teemast, mis on eh, toonud päevavalgele sellised printsipiaalsed küsimused. ma tänan härra Koiljot selle väga professionaalse lähenemisviisi eest, kuidas ta viis läbi asja menetlust libe komisjonis. Eh, tema tõesti pidas kinni põhimõtetest ja temaga koostöö on olnud ainult rõõm Eh, tõepoolest praegune küsimus on printsipiaalne Euroopa liikmesriigid, kes täidavad eh, kõik nõudmised, et et eh, liituda eh, eh, Schengeni alaga, peavad nüüd vastama küsimusele, kas nad ikkagi sobivad või mitte. tõepoolest, tehniline valmisolek on olemas ja see ja kõik arvamused selles osas on olnud absoluutselt positiivsed Eh, siin on tehtud eh, eh, kohapealseid külaskäike, kohal on käinud ka härra Koeljo ise kolleegidega, on nendele näidatud, kuidas toimub tehniline töö piiridel, aga Eh, praegusel hetkel on küsimus institutsionaalsetes suhetes parlamendi ja eh, nõukogu vahel. näiteks eh, nõukogu, näiteks parlamendiliikmetel ei ole võimalik, ei ole on probleeme juurdepääsuga dokumentidele, mille alusel nad peavad koostama oma arvamuse ja kujundama oma arvamuse, seda on libe komisjon väga karmilt kritiseerinud ning tõepoolest oluline on institutsioonide vaheline koostöö. ma tõepoolest loodan, et tänane arutelu saadab kõikidele mm, positiivse sõnumi, et Rumeenia ja Bulgaaria saavad liituda Schengeni alaga. härra Köökop, poolteist minutit proua volinik, Euroopa kodanikud kaotavad järjest enam usaldust, järjest enama, järjest suurema arvu Euroopa programmide puhul. me ei peaks kiirustama siis, kui me pole päris valmis. nii arvavad paljud liikmesriigid Schengeni kohta ka. me ei tohiks kiirustada laienemisega, kui uued liikmed ei ole veel päriselt valmis loomulikult ei tohiks seda arutelu kasutada selleks, et kritiseerida Bulgaariat või Rumeeniat, kes, me teame, on töötanud väga kõvasti selle kallal, et täita komisjoni tehnilisi kriteeriume. kuigi me võime olla eriarvamusel selles osas, kas kriteeriumid on täidetud, tuleb tunnistada, et on palju ära tehtud. ning me pea, aga samas räägitakse ju usalduse taastamisest Schengeni ala ja Euroopa Liidu enda vastu hindamismehhanismid on täiesti aegunud. praegusel hetkel on tegemist süsteemiga, mis ei suuda vastu astuda praegustele või tulevastele väljakutsetele, mis Euroopa Liidu ees on. me peame paika panema kriteeriumid, mis ei tegele ainult tehniliste aspektidega Schengeni süsteemis, vaid mis hindavad ka organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni mõjusid, olemasolevad eh, praeguste Schengeni liikmesriikide sees ning ma sooviksin, et ka Eurojust oleks kaasatud nendesse hinnangutesse. võib-olla uus hindamismehhanism aitab üle saada erimeelsustest ning usalduse puudumisest praeguse süsteemi vastu, mida me ei kuule mitte ainult siin kojas, vaid üle Euroopa. suur tänu! proua Stanoka, kaks minutit. president, volinik, kolleegid me räägime siin praegu sellest, kas lubada Schengeni alasse Rumeenia ja Bulgaaria. mina olen pärit ka uuest liikmesriigid, riigist ning ma mäletan, kuidas me soovisime selle alaga liituda. seetõttu ma tervitan vägagi Rumeenia ja Bulgaaria liitumist. teel Schengeni poole oli teatud puudujääke, probleemid aga on nüüd lahendatud, Bulgaaria ja Rumeenia on täielikult valmis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Schengeni alaga liituma. ma mõistan kuritegevuse ja korruptsiooniga seotud probleeme. seetõttu peaks jätkama tõendamise ja koostöömehhanismiga, aga me ei saa luua uusi kriteeriume Schengeniga liitumiseks, me ei tohi õõnestada seda ähm, arusaama, et riik liitub niipea, kui kriteeriumid on täidetud parlament on selgelt öelnud, et topeltstandardeid hinnanguprotsessis tuleb vältida, kui me räägime Schengeni aki täitmisest olema, äh, praegustes ning tulevastes liikmesriikides. hindamisprotsess on kriitilise tähtsusega, meie arvates on vastuvõetamatu, et terve rida liikmesriike on nõukogus soovinud muuta selle meetme õiguslikku alust välistamaks parlamendi osalus otsuse tegemisprotsessis, ma loodan, et meie raportöör härra Coelho kaitseb parlamendi õigusi, nagu ta on seda alati väga edukalt teinud ning seda meie toetusel. ma tahaksin tänada härra Koljot tema töö eest, loodetavasti jätkub meie hea koostöö ka tulevikus proua Ernst, poolteist minutit. daamid ja härrad, ma arvan, et tuleb selgelt öelda, et on lõpuks käes ometi aega, kus Bulgaaria ja Rumeenia oleks tõepoolest täies mõttes täieõiguslikud Euroopa Liidu liikmed, kui te mõtlete vabale liikumisele, mis on Euroopa Liidu üks suurimaid saavutusi, siis ei mõista ma, miks teatud liikmesriigid, sealhulgas Saksamaa, on püüdnud teataval määral blokeerida Rumeenia ja Bulgaaria kaasamist Schengeni alasse. väidetakse kõikvõimalikke asju, püütakse välja tuua korruptsiooniteemat. aga see on väga ohtlik mäng ja niisugune mäng Bulgaaria ja Rumeeniaga on lubamatu selles mõttes toetan printsiipi, et algusest peale peaksid kõikide liikmesriikide jaoks kehtima küsimuste lahendamisel ühed ja samad põhimõtted. ja mis puudutab dokumentide kättesaadavust, siis tahaksin rõhutada, et nõukogu käitumine dokumentide kättesaadavuse tagamisel on olnud ennekuulmatu seetõttu me loodame, et Rumeenia ja Bulgaaria saavad ühineda Schengeni alaga ja et me ei peaks ja et me võiksime lugeda ka tulevikus positiivseid hinnanguid äh, Rumeenia ajakirjanike poolt, äh, kuivõrd alternatiivina väidetakse, et kui nende, neid ei võeta vastu Schengeni alasse, siis kutsub see esile elanikkonna negatiivse reaktsiooni, aitäh! aitäh, härra Borghese. Schengeni lepingu üks artikkel ütleb, et selleks, et liituda Schengeni alaga, tuleb eh, kinni pidada Schengeni nõuetest. see on oluline eeltingimus, mille alusel eh, nõukogu otsustab eh, Schengeni ala laienemise küsimuse me eh, leiame, et eh, on ääretult oluline, et sellised tingimused, eh, mis ei ole kirja pandud õigusaktidesse, et, et ei oleks selliseid tingimusi, mis tõkestaks liitumist. samas tundub, et Rumeenia ja Bulgaaria nii maa, mere kui õhupiiridel on tõsiseid puudujääke illegaalsete sisserändajate kontrolliga ja seetõttu ma leian, et Bulgaaria ja Rumeenia menetlus liitumaks Schengeni alaga tuleb ettevaatuspõhimõttest lähtuvalt peatada. me teame, et meie välispiiridel on suur surve ja, ja see on ka suur surve Rumeenia-Bulgaaria piiridel, me peaksime olema ettevaatlikud Nagu härra van der Stubb, palun poolteist minutit, palun. suur tänu, härra esimees. meil on praegusel hetkel siin praegu äh, lahtiste uste sisse äh, murdmisega. Rumeenia ja Bulgaaria ei ole veel valmis liituma. mulle tundub, et olete siin liiga idealistlikud äh, ühenduse õigustikku ei ole ju täidetud, jah, on küll tore, et Bulgaaria ja Rumeenia Schengeniga liituvad, kuid mitte praegu, see on liiga naiivne. ei ole võimalik sellega nõus olla, Bulgaaria ja Rumeenia on juba tegelikult tükk aega tagasi öelnud, et nad ei ole valmis, nad ei olnud valmis ka Euroopa Liiduga liituma, korruptsioonimäär oli väga suur ja korruptsiooniküsimust ei ole siiamaani lahendatud. ning Bulgaarial on kolm koma kuus soovitud ühe koma ühest tegemist äh, indeks, äh, indeksi puhul ja ka Bulgaaria ei ole tegelikult äh, seda indeksit täidnud, nii et me ei saa praegu neid lubada liituda. nii et tõsiasjad räägivad praegu eurole liitumise vastu. me oleme kuulnud, et ainult paar, mõned piiriametnik on vahistatud ja süüdi mõistetud korruptsioonis, aga samal ajal me teame, et tegelikult on korruptsioon vägagi levinud. ka inimkaubandusega tegeletakse ja ka selle vastu pole mitte midagi va mitte midagi ette võetud, nii et on täiesti vastutustundetu praegusel hetkel alal lasta liituda. me võime küll väga palju soovida, kuid vaadake, milline on reaalne olukord, tehke silmad lahti ja leppige tegelikkusega. suur tänu järgmisena saavad sõna fraktsioonide esindajad ja kõigepealt härra Kovatšov, palun. aitäh, president, ma tahaksin äh, tänada raportööri Bulgaaria, Rumeenia tingimuste tõhusa efektiivse täitmise eest, suur tänu ka eesistujale, komisjonile toetuse eest äh, meie raportile. Ähm, nende liikide mm, liitumistingimuste täitmist tuleb äh, hinnata samadel tingimustel, mis teiste puhul juba aastal kaks tuhat seitse öeldi, et niipea, kui need kaks riiki täidavad tingimused, on neil võimalik liituda Schengeni alaga aastal kaks tuhat üksteist, see on fakt. Eh, nõukogu ekspordi, eksperdi hinnangud on eh, mitmeti mõistetavad, mm, öeldakse, et nad eh, täidavad nii-öelda tingimusi ja tähtis on see, et need riigid on suutelised piire kaitma loomulikult tuleb ka tagasivõtulepingut äh, sõlmida selleks, et äh, sisserände survele äh, vastu pidada ja selle probleemiga toime tulla. loomulikult me peame hea seisma selle eest, et, et kaitsta Euroopa nii-öelda sotsiaalset kindlustunnet, aga samas me ei saa kehtestada äh, topeltstandardeid, kui meil on reeglid, siis nad peavad ühtemoodi kehtima kõikidele riikidele, nii uutele kui vanadele. kallid kolleegid, Rumeenia, Bulgeeria, Bulgaaria on oma kodutöö ära teinud ja nüüd nad vaatavad meie suunas. Nad on teinud suuri jõupingutusi selleks, et võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu ja tänasel päeval oleks eh, mul palju parem tunne, kui ka Vahemere piiri eh, valvatakse sama hästi, kui eh, Musta mere piiri. raportöör teab väga hästi, millest ma räägin. raportöör ütleb, et Schengeni ala turvalisus äh, tagatakse ja ähm, seetõttu toetan mõtet äh, laiendada Schengeni ala juba sellel aastal septembril, septembris. saatkem selge sõnum nõukogule selleks, et meie välispiirid oleksid turma, turvalisemad ja meie kodanikud tunneksid ennast julgemalt tuleb käesoleval aastal võtta vastu Rumeenia ja Bulgaaria Schengeni alale. proua Peenova. suur tänu, kallid kolleegid, äh, proua volinik, liikumisvabadus on üks põhivabadustest mis laieneb Euroopa Liidu kodanikele ning oma fraktsiooni nimel sotsia-, sotsialistide ja demokraatide nimel Euroopa Parlamendis tahaksin toetust avaldada Bulgaaria ja Rumeenia liitumisele Schengeni alaga ma arvan, et me peaksime tervitama seda, mis on hästi, kuid äh, samas tuleb ka kahetsust äh, väljendada. on äh, kolleege siin täna nendest liikmesriikidest, kellel en-, endal probleeme korruptsiooniga, on vägagi kriitilised Rumeenia ja Balge-, Bulgaaria suunal Rumeenia ja Bulgaaria on äh, täisõiguslikud Euroopa Liidu liikmesriigid ja neid tuleb teistega võrdselt kohelda, nii et kui me homme siin hääletame, siis ma oleksin ikkagi väga tänulik teile, kui te Bulgaariat ja Rumeeniat äh, äh, Nende puhul käituksite samamoodi nagu oma liikmesriikide puhul. suur tänu, härra Iltšev! suur tänu, härra president! tänasel istungil peaksime me siis lõpule viima oma hinnangu andmise Bulgaariale ja Rumeeniale nende Schengeni alaga liitumise osas. meil peaks see minema hästi, härra Coelho raport on positiivne. ja parlament on teinud nii, nagu kodanikuõiguste komisjon ette on näinud ja tulemuseks on ilmselt see, et Bulgaaria ja Rumeenia kodanikud kuulevad, et nende institutsioonid on oma töö õigesti ära tehtud ja antakse roheline tuli liitumisele. hea uudis on see, et vaatamata väga keerulistele läbirääkimistele ei muudetud Schengeni kriteeriume ad hoc. nüüd peavad aga kaks liikmesriiki eh, vastama ka nendele, kes on skeptilised kes eh, on ju otseselt eh, pöördunud Äh, Bulgaaria ja Rumeenia toetajatest äh, ootajateni, miks nad on oma arvamust äh, muutnud, kas pettumused või institutsionaalsed põhjused, ma loodan, et ministeeriumid, kohtusüsteem ja kõik teised on siis koduriikides sama ausad oma aruteludes, kui meie oleme olnud siin. härra Koval, üks minut, palun. suur tänu, härra president. mul on jäänud mulje, et Euroopa Parlamendis meie aruteludel üritame me järjest enam kaitsta kindlust, mille oleme endale ehitanud. olgu see siis Euroopa Liidu välispiiridel või ka sisepiiridel me üritame justkui kogu aeg äh, peatada inimesi piiri ületamisel, ei ole mitte mingisugust põhjust, miks Bulgaaria ja Rumeenia kodanikel ei võiks olla õigust samamoodi äh, reisida Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ja töötada või õppida mujal, te näete, kui killustunud täna tegelikult Euroopa Liit on Euroopa Liidus on endiselt täna inimesi, kes äh, mõtlevad välja igus, igasuguseid pseudoargumente Rumeenia ja Bulgaaria vastu, aga üks päev tuuakse ka nemad äh, kohtu ette, sest nad õõnestavad Euroopa äh, härra, härra Patten, üks minut. Mm. on näha, et Schengeni ala langeb kokku juba selle tuumikriikides ja nüüd tahetakse veel Rumeenia ja Bulgaaria vastu võtta kus elab tohutul hulgal romisid, kes soovivad rännata väljaspoole Rumeenia, Bulgaaria piire, näiteks Ühendkuningriiki, selleks et kasutada ära meie sotsiaalsüsteemi hüved. võib-olla on selliseid eh, ettevõtlikke mm, Briti kodanikke, kes oleksid võlmi, valmis võtma vastu eh, romid eh, ja ja andma neile kätte näiteks kaardid, kuule, mille põhjal neil on võimalus leida üles ähm, ka meie peaministri peakorter, kust, kuhu pöörduda ja abi paluda. nii et mm, aga võib-olla äh, tulemus on see, selline, et me kodanikud äh, näevad, et Euroopa Liit ei toogi äh, kaasa edu. härra Kleis, jah suur tänu, härra president, ma tahaksin eh, teile öelda, et Euroopa Parlament näitab jälle, kui eh, reaalsuse kauge ta on, kui ta räägib siin Rumeenia ja Bulgaaria liitumisest Schengeni alaga ja kiidab veel takka. on täiesti selge, et et äh, osa liikmesriike on Schengeni ala praeguse laienemise vastu ja neil on ka põhjused. vaadakem kas või äh, uuringuid organiseeritud kuritegevuse kohta just äh, Türgist ja no, endisest Nõukogude Liidust võivad nüüd kriminaalsed grupeeringud kasutada võimalust ja tulla Bulgaaria ja Rumeenia kaudu Schengeni alasse. ja siin raportis vihjatakse ka sellele, et Balkani riikidega viis viisavabaduse sisseviimine oli väga kergekäeline. siis räägitakse veel ebaseaduslikest sisserändest Türgi kaudu, ka see suureneb, kui Rumeenia ja Bulgaaria liituvad Schengeni alaga. millised tagasid on Euroopa Komisjonil selle probleemi lahendamiseks? mulle tundub, et praegusel hetkel mitte ühtegi. ja mis on planeeritud selleks, et vältida probleeme romidega ja teiste mustlaskogukondadega, mis põhjustavad kuritegevust? ka siin ei ole teil mitte midagi vastu panna. kas meil meil on ka juriidilised meetmed korruptsiooni vastu võitlemiseks. Rumeenia ja Bulgaaria kodanikud, kes äh, tulevad heade kavatsustega Euroopa Liitu, teistesse liikmesriikidesse, mis on Schengeni alal, võib-olla on nõus ka passikontrolli läbima, kui nad saavad aru, et organiseeritud kuritegevus ja sisseränne kujutavad endast palju suurimaid probleeme. suur tänu, järgmisena kolleeg Marinescu, palun. suur tänu, härra president. Rumeenia liitumine Schengeni alaga on projekt, mille aluseks on normid ja mille jaoks on läinud tohutult jõupingutusi, nii rahalisi kui ka inimressurssi, me oleme miljoneid euroseid äh, finantseerinud sellesse süsteemi ja tulemused on ka selged, on antud väga hea hinnang. Rumeenia omab ühte Euroopa Liidu kõige pikemat välispiiri ning oleme seega välja kuju, töötanud kõige modernsema integreeritud piirikontrollisüsteemi üldse kogu Schengeni alal. me oleme ka hoogustanud oma koostööd piiriorganisatsioon äh, Frontexiga ning äh, näiteks Frontexi operatsioonid Kreekal on saanud toetust peaasjalikult just nimelt Rumeeniast. pärast Saksamaad oleme me suuruselt teine panustaja sellesse missiooni. Äh, Saksamaa ja Holland äh, on teinud ka meie, meiega koostööd ka varjupaiga ja taotlemise ja pagulaste küsimuse osas Mi, ning me oleme kasutanud inimeste ja ka-, inimkaubitsemise ja kaupade salaveo osas just nimelt kõige kaasaegsemaid süsteeme selle pidurdamiseks oleme valmis siis üheks ja siis kaheks ning meie merepiiri kaitse on kindlasti väga eeskujulik näide selle kohta, kuidas piirikontrolli korraldada ning oleme eriti tähelepanu pööranud ka riigis korruptsioonivastasele võitlusele kõik need tulemused näitavad ja tõendavad seda, et meil on institutsiooniline suutlikkus ja poliitiline taha, tahe saavutada e, e, kohtusüsteemile seatud eesmärgid. loomulikult Schengeni alaga liitumine ei ole meile antud ettekandikul, me oleme ise teinud jõupingutusi selleks ning me oleme täiesti selgelt panustanud äh, Euroopa Liidu välispiiride turvalisusesse. suur tänu, härra Coelho, teile raportöörile ning tunnustus teile tehtud töö eest. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Fajon. Bulgaaria in Rumunija sta izpolnili postavljene pogoje. suur tänu, Bulgaaria ja Rumeenia on täitnud neile seatud tingimused Schengeni alaga liitumiseks ning me ei tohi lubada seda, et poliitilised argumendid äh, on jällegi kandvamad kui tehnilised tõendid. ja seega paremäärmuslaste retoorika, kes ksenofoobia eesmärkidel tahavad Euroopa piirid sulgeda, äh, peaksid siin jääma siiski kaotajateks, me peame andma Rumeeniale ja Bulgaariale võimaluse nautida samasuguseid majandus- ja kaubandussektori arenguid, kui on teistel. on täiesti vastuvõetamatu, et Euroopa Liidus on endiselt sisepiirid. Euroopa Liidu kodanike vaba liikumine on üks Euroopa Liidu põhivabadustest ning Schengeni ala laienemine võiks oluliselt panustada selle põhivabaduse tagamiseks, tagamisse kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. integratsioon äh, saaks sellest ka uut hoogu juurde ja näiteks seda, et tulevik on, äh, on helge ka kõikidele teistele liikmesriikidele. härra Campbell-Bannemar, ma olen täna oma istekohta muutnud, aga ma ei ole muutnud oma seisukohta Euroopa Liidust. rääkides Schengeni alalt, siis meie fraktsiooni äh, seisukoht on selline, et meie liikmetel on õigus ja liikmesriikidel, sealhulgas ka Schengen, Šveitsil on õigus otsustada, kas seda laiendada või mitte. meil on näiteks ähm, Taani nõuded ja nii edasi, mis kõik äh, näitavad, et äh, Schengeni ala on kriisis, kui tahetakse uuesti piirikontrolli kehtestada ja ähm, Bulgaaria, Rumeenia on jäänud väljapoole Schengeni ala, kui piir lekib, siis see tähendab sisse, seda, et sisserändajad võivad vabalt jõuda ka meie riikidesse. Bulgaarias, Rumeenias on olnud suuri probleeme organiseeritud kuritegevusega ja vähemalt kindlad piirid on mõningal määral suutnud seda senini takistada ja jätta piiride taha. aitäh, proua Pisoto, üks minut, palun. aitäh. Euroopa Liit Äh, tundub, et teeb näo, et äh, midagi ei ole juhtunud, kõik on hästi. meie ees on äh, raport, mis räägib Bulgaaria ja Rumeenia mm, liitumisest Schengeni alaga mm, samas me teame, et illegaalne sisseränne Türgist liigub läbi Bulgaaria ja Rumeenia, ka illegaalsete narkootikumide marsruudid liiguvad läbi nende riikide mis tähendab seda, et äh, kui need kaks riiki liituvad Schengeni alaga, siis luuakse illegaalsetele sisserändajatele ja mm, salakauba vedajatele veel paremaid võimalusi juurde. ja see kõik mõjutab eurooplasi, Euroopat ja tegelikult me peaksime pigem aitama riikidel võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu ja seetõttu meie oleme ettepaneku vastu homsel hääletusel me peame olema tõesti vastutustundlikud, sest äh, poolt häälega me aitame kaasa organiseeritud kuritegevuse arengule Euroopas, aitäh! suur tänu ja proua Kall, palun! aitäh, president! kallis minister, kallis volinik, austatud kolleegid, mul on väga meel, et Coelho raporti vastuvõtmisega homme annab Euroopa Parlament selge sõnumi, et me tunnustame Bulgaaria ja Rumeenia ettevalmistustöid liitumaks Schengeni alaga, mis on nende kahe riigi jaoks üheks kõige suuremaks eesmärgiks ja saavutuseks ja see on oluline juba ajaloolistel põhjustel. see on oluline olnud kõikidele Ida- ja Kesk-Euroopa riikidele, nimelt sellega me realiseerime vaba liikumise eesmärgi. oluline on see, et Bulgaaria ja Rumeenialt nõutaks liitumiseks samade tingimuste täitmist, mida on täitnud eelnevad riigid, kes on liitunud Schengeni alaga. me ei saa nendelt riikidelt nõuda enamat kui nendelt riikidelt, kes on varem liitunud Schengeni alaga. me ei tohi topeltstandardeid kehtestada, kuna sellega me õõnestaksime just Schengeni äh, saavutuste, saavutusi ja tulemusi. jah, tõepoolest, viimaste kuude sündmused näitavad, et me peame kaitsma ühenduses saavutatud eh, edu, samas me ei tohi luua otsest eh, sidet nende kahe riigi liitumise ning eh, Schengeni ala tingimuste hindamise läbivaatamist ja nüüd ma tahaksin omalt poolt veel kord tänada raportööri, härra Koeljat, kes on teinud konstruktiivset tööd, see töö on olnud äärmiselt oluline, ja tahaksin tänada ka Ungari eesistujat pühendumuse eest ja saavutuste eest, mis on tehtud selleks, et need kaks riiki saaksid Schengeni alaga liituda. ja Ene Lepto. suur tänu ja proua Hett, üks minut, palun. suur tänu, homme hääletame me Bulgaaria ja Rumeenia Schengeni alaga liitumise üle. minu sotsiaaldemokraadi jaoks on iseenesestmõistetav, et kõik liikmesriigid Euroopa Liidus peavad äh, kinni kõikidest nõuetest ja neil on võimalus osa võtta ka kõikidest algatustest. on väga tähtis, et me oleme Schengeni liitumisega, liitumiseks paika pannud kriteeriumid, kuid need kriteeriumid peavad olema kõikide jaoks ühesugused eksperdid leiavad, et äh, tingimused on täidetud ja siis on täiesti selge, et Bulgaaria ja Rumeenia peavad saama õiguse Schengeni alaga liituda. mulle tundub, et siin praegusel hetkel tulevad kõhklused äh, teistsugudest äh, allikatest, jah, te mainisite siin korruptsiooni, millega on võimalik võidelda, proua Malmström ütles, et selle kohta on olemas ka äh, meetmed, nii et me ei tohiks praegusel hetkel Rumeenia ja Bulgaaria jaoks ust kinni lüüa. organiseeritud kuritegevus tuleb, äh, organiseeritud kuritegevusega tuleb võidelda tugevdatud koostöö raames, mitte tugevdatud uste sulgemise raames. suur tänu ja järgmisena kolleeg Jakolino, palun. suur tänu, härra president, proua volinik äh, Schengen kujutab endast kohe kindlasti suurt kultuurilist aaret ja meil tuleb eh, Schengeni süsteemi saavutusi ka hinnata. kodanikud, eh, kes saavad osa Schengeni eelistest, eh, peaksid olema õnnelikud ja peaksid olema valmis seda õnne jagama ka Bulgaaria ja Rumeeniaga. kui meil on nüüd vaja midagi ette näidata, mida Euroopa kultuurilugu on saavutanud, siis selleks ongi just Schengeni süsteem. ehk et on kõikidel liikmesriikide kodanikel võimalus liikuda ühest riigist teise. Schengen on aidanud kaasa majanduskasvule ja ma olen täiesti veendunud, et kui kahekümne neljandal juunil nõukogu kokku tuleb, siis ta on valmis ka seal veel stiimuleid looma, tugevdamaks liikmesriikide vahelist koostööd. on täiesti selge, et meil tuleb nüüd minna liikmesriikide vahelistelt meetmetelt üle riikide ülestele vahenditele ja seda on nõukogu ka juba välja hõiganud ning äh, majandusjuhtimise kaudu on meil võimalik ka koostööd tugevdada, meil on vaja rohkem läbipaistvust, rohkem dialoogi ja kui Rumeenia ja Bulgaaria on täitnud tingimused, siis ei saa me neid äh, Schengeni alast välja jätta. tahaksin õnnitleda ka härra Koeljat väga õnnestunud raporti puhul. suur tänu ja nüüd proua Jutova, üks minut, palun. kallid kolleegid, äh, tänu Schengeni äh, programmidele on meil nüüd Bulgaarias kolmteist tuhat kilomeetrit et äh, turvalist Euroopa Liidu sisepiiri, väga paljud komisjonid on selle nimel töötanud ning äh, nõukogu ja komisjon soovitavad Bulgaaria ja Rumeenia liitumist Schengeni alaga on äh, aga neid liikmesriike, kes on uusi kriteeriume toonud esile ja aeglustavad niimoodi Schengeni liitumisega ja väideti isegi, et tänu kuritegevusele ja korruptsioonile on Schengeni ala turvalisus ohus Rumeenia ja Bulgaaria liitumisega, kuid need argumendid ei ole sugugi veenvad ometigi on ju liikmesriigid vastutavad ise korruptsiooni ja ja, ja kuritegevuse eest ja meie siseminister on pidanud tagasi astuma, nii et me oleme võtnud väga konkreetseid samme. ning proua Malmström on esitanud korruptsioonivastase paketi, tänan teda selle eest ja ei saa Rumeeniat ja Bulgaariat tuua siin, süüdistada asjades, mis ei ole meie äh, Äh, kätes äh, kuritegevuse vohamisel Euroopale, mis, Euroopas, mis on tekitatud paljudest sotsiaalsetest probleemidest, sealhulgas ka majandusprobleemist, nii et, majanduskriisist, nii et toetagem härra Coelho raportit. Äh, proua Matjõe suur tänu, härra president, proua volinik, kallid kolleegid, ma tahaksin kõigepealt tunnustust avaldada kolleeg Carlos Coelhole, kes on teinud kuldaväärt tööd väga keerulisel teemal Bulgaaria ja Rumeenia on teinud väga suuri jõupingutusi selleks, et oma piirikontrolli tugevdada ning äh, on oma eesmärgid saavutanud, olgu see siis politsei või justiitskoostöö, andmekaitse, viisade süsteem äh, ning õhu-, maa- ja merepiiride kaitse, viimased hinnangud ütlevad kõik selgelt, kõik tehnilised kontrollid on andnud positiivsed tulemused ja seega Bulgaaria ja Rumeenia Äh, on äh, tehniliselt ja personali küsimustes äh, Schengeni akiid täitnud ja ei ole mitte mingisugust põhjust, miks Schengeni ala ei võiks laieneda. kuid loomulikult me saaksime teha siinkohal soovitusi nende kahe riigi jaoks ja loodetavasti need soovitused ka täidetakse, eriti mis puudutab Bulgaaria, Kreeka ja Türgi vahelist piiri, sellepärast et nagu te teate, Schengeni liikmesriikide ühtne alus on see, et tehakse koostööd kui üks pool oma kohustuse ei täida, siis tegelikult variseb kokku terve süsteem. ja ma tõesti loodan, et äh, nõukogus saavutatakse kokkulepe ja võetakse need kaks riiki priviligeeritud Schengeni klubisse ja loodetavasti äh, tõusetub sellest kasu ka kõikidele kodanikele. veel kord braavo teile, härra Koljo, suur tänu, härra president, suur tänu, proua volinik! suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Tantšile suur tänu, härra president. minu meelest äh, need riigid, kes on reservatsioone üles näidanud Rumeenia ja Bulgaaria liitumisele Schengeni alaga, on unustanud selle ära, et see protsess on juriidiline kohustus, mille näeb ette Rumeenia ja Bulgaaria liitumine Euroopa Liiduga ja et kõik need riigid on ju ometi olnud nõus sellega. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad arvestama samal ajal ka äh, Äh, sellega, et on nende huvides, et Bulgaaria ja Rumeenia Schengeni alaga liituvad. kuivõrd need riigid saavad siis anda täispanuse terve Euroopa Liidu territooriumi kaitsele. Schengeni ala laienemine kindlasti äh, konsolideerib vabadusel, turvalisusel ja õigusel põhinevat ala Euroopa Liidu äh, hindamismissioonid on tunnustanud Rumeenia ja Bulgaaria äh, valmisolekut äh, Schengeni infosüsteemiga liitumisel ning on taganud selle, et piirikontroll on kõige kõrgemal tasandil. kõikidel liikmesriikidel on juurdepääs nendele andmetele, sealhulgas ka siis Euroopa Liidule ja Euroopa Liidu territooriumile illegaalselt tulevate isikute osas. suur tänu! suur tänu, Herr Birker saab sõna järgmiseks kaheks minutiks. suur tänu, härra president äh,, volinik äh,, nõukogus istuja äh,, me kõik teame, et Bulgaaria ja Rumeenia on väga palju investeerinud äh, välispiiride turvalisemaks muutmisse. Nad on täitnud kõik Schengeni kriteeriumid ja objektiivsed kontrollid on kõik jõudnud ühele tulemusele. eeldused Schengeni alaga liitumiseks on täidetud. meie raportöör ise käis kohapeal ja vaatas oma silmaga asjad üle ning jõudis ka samamoodi objektiivselt samale tulemusele, nii et seepärast ei pea me mitte ainult raporti poolt hääletama, vaid ka Rumeenia ja Bulgaaria Schengeni alaga liitumise poolt. Schengeni ala kujutab endast usalduse ala, tegemist ei ole mitte mingi ühekordse algatusega, vaid usaldust tuleb ka säilitada ja investeeringud julgeolekusse peavad olema pikaajalised, see kehtib kõikide liikmesriikide jaoks muide, mitte ainult Bulgaaria ja Rumeenia jaoks. ja ma loodan, et susa-, usaldus säilib ka tulevikus, selleks et meil oleks võimalik reisimisvabadust, liikumisvabadust Euroopa Liidu raames ka pikaajaliselt säilitada säilitada. mulle valmistab muret äh, informatsioon, mida ma ei saa tõestada, aga mis mulle täna esitati. nimelt, et Rumeenias politseinike sissetulekut vähendatakse kolmandiku võrra. me kõik teame, et äh, korruptsioonivastases võitluses ja tõsiseltvõetavas töös on väga tähtis hästi finantseeritud politseiametnikud ja sellepärast ma loodan, et see informatsioon, mis täna minuni jõudis, on vale ja et politseinikud, mis töötavad Bulgaaria ja Rumeenia äh, riigi huvides ja ka kogu Euroopa Liidu huvides, ka tulevikus saavad korralikult äh, tasustatud, et neil ei tekiks kiusatust äh, altkäemaksu vastu võtta. suur tänu! suur tänu ja nüüd proua Papadopoulou, palun, üks minut. jah, suur tänu. Coelho raport ütleb, et Rumeenia ja Bulgaaria on ekspertide sõnul valmis Schengeni alaga liituma ja seda nii õhu, maa kui merepiiridel, et põhitingimused on täidetud, nad täidavad samu kriteeriume, mis esitatakse ka teistele liikmesriikidele ja seega nad võivad Schengeni alaga liituda. me toetame Bulgaaria ja Rumeenia liitumist, näitame sellega üles oma solidaarsust ja toome välja, et Euroopa üks põhiõigustest, liikumisvabadus on tagatud. niimoodi on meil võimalik luua tugevam Euroopa. mis puudutab probleeme, mis siin tõstatati, kohti, nagu näiteks, et sisserände probleemid suurenevad, eriti just Türgi, Kreeka ja Bulgaaria puhul, siis jah, tõesti, tegemist on suurte väljakutsetega Euroopa Liidu ja kõikide liikmesriikide jaoks. kuid ka siin tuleb leida just Euroopa Liidu tasandil lahendusi selleks, et välispiiride kaitset paremini korraldada ja Frontexi tööd toetada Lõuna-Euroopa riike tuleb toetada, sellepärast et äh, ebaseadusliku sisserände surve all on just nemad, nii et meil tuleb lihtsalt nende väljakutsetega hakkama saada. suur tänu, järgmisena härra Kalfin, palun üks minut. austatud president, austatud volinik, Schengeni alaga liitumine tähendab uusi kohustusi Bulgaaria ja Rumeenia liitudes peavad seda vastutust kandma, nii nagu seda teevad teised liikmesriigid, kaitstes ühiseid välispiire. jah, Schengeni ala on delikaatne teema, meil on toimunud pikki vaidlusi ja arutelusid ning sisserändajate sissevool Põhja-Aafrikas ei ole positiivselt mõjule, mõjunud nendele aruteludele. aga probleemid ei lahene juhul, kui Bulgaaria ja Rumeenia ei liitu, otse vastupidi, õige vastus lasub solidaarsusel, solidaarsel sisserändepoliitikal ja selle ellurakendamiseks tuleb kaasata kõik liikmesriigid. me ei peaks mitte andma võimaluse Bulgaariale ja Rumeeniale, vaid nõudma nendelt, et nad täidaks oma kohustust valvata välispiire. volinik Malmström on näidanud meie üles vastu usaldust ja mõlema riigi valitsusele tuleb anda võimalus äh, tõestada, et nad suudavad väljakutsetega toime tulla. proua Kalpen, ähm, kuu aega tagasi tulin Brüsselisse autoga Ungari piiril, nägin pikka järjekorda veoautodest, neid oli kaheksakümmend seitse Saksamaalt, Itaaliast, Taanist, Ungarist, äh, kõik nad olid ähm, kandsid kaupa, mida inimesed ootasid, aga need autod hilinesid menetluse tõttu, mis ülejäänud Euroopas enam ei kehti. seetõttu tahaksin rõhutada, kuivõrd oluline on see, et Rumeenia ja Bulgaaria saaksid liituda selle nii olulise alaga. see on oluline kogu Euroopa Liidu huvides, sest me peame suurendama oma kodanike usaldust Euroopa Liidu vastu ja Euroopa Liidu institutsioonide vastu. austatud volinik, te ütlesite, et Schengen on oluline seadustik Euroopa kodanikele ja see on oluline töövahend selleks, et meil oleks rohkem Euroopat, mitte vähem ja seetõttu ma tugevalt usun, et homme Euroopa Parlament äh, võtab vastu raporti ja niipea kui võimalik, eh, astub nõukogu vastavad sammud liitumiseks, aitäh. okei okay,, dear colleagues, I have sixteen. kallid kolleegid, mul on kuusteist sõnasoovi vaba mikrofoni vooru jaoks eh, erakordselt annan kõigile võimaluse, aga kõneaeg on piiratud, kõigile üks minut, kes ületab kõneaega, lülitame mikrofoni välja niimoodi me suudame arutelu õigel ajal lõpule viia. nüüd härra Šogor on esimene. Coelho jelentés megállapítja, mind Románia, mind Bulgária bizonyította, hogy kellően felkészült a Schengeni Kaile raport ütleb, et nii Rumeenia kui Bulgaaria on täitnud vajalikud kriteeriumid, kõik kriteeriumid ning on valmis liituma eh, Schengeni alaga ning eh, hakkama neid tingimusi ka praktikas ellu rakendama. samas me seisame praegu silmitsi ebakindla äh, olukorraga, on neid kolleege, kes äh, leiavad, et äh, nende kahe riigi liitumisel Schengeni alaga tekib probleeme. tahaksin oma kolleegide ning nõukogu tähelepanu pöörata sellele, et tänasel otsusel on mõju kolmekümnele miljonile elanikule Euroopa Liidus. piiride kaotamine on suureks Euroopa eduks ja saavutuseks ja ma usun, et ka Bulgaaria ja Rumeenia kodanikel on õigus nautida kõiki õigusi ja eesõigusi, mis on antud Euroopa kodanikele. ma usun, et Euroopa Liit muutub tugevamaks juhul, kui Bulgaaria ja Rumeenia saavad õiguse liituda Schengeni alaga sellel aastal ja tu dnes stojím preto, aby som... proua Nedeltševa, suur tänu, ma tahaksin eh, kindlasti siinkohal toetada Rumeenia ja Bulgaaria liitumist Schengeni alaga. Coelho raport näitab väga selgelt, et mõlemad riigid on valmis ja täidavad kõiki tingimusi. Bulgaaria ja Rumeenia on juba neli aastat olnud Euroopa Liidu liikmesriigid. on võib-olla siin kolleege, kes ei ole seda märganud. mõningad rassistlikud märkused mis on tehtud Euroopa kodanike poolt nende riikide suhtes, on tõsiselt murettekitavad. ma ei ole veendunud äh, selles, mida need inimesed kardavad. kuidas meil tekib probleem Schengeni ala laienemisega immigratsioonis, kui üks Euroopa Liidu kodanik li-, liigub ju ometigi teise Euroopa Liidu riiki? Euroopa Liidus on üks äh, põhiväärtus, võrdsus, ja kui võrdsust õõnestada, õõnestada, õõnestatakse ka riiki. järgmine, proua Huismanova, palun. suur tänu, härra president, äh, proua volinik, kallid kolleegid, pärast Bulgaaria liitumist Euroopa Liiduga öö, äh, oli juba ette teada, et järgmiseks sammuks on Schengeni alaga liitumine. Bulgaaria ja Rumeenia on teinud tõsist tööd tehniliste kriteeriumide täitmise osas. ja kui me nüüd viivitaksime veelgi nende liitumisega Schengeni alaga, siis me läheksime vastu Euroopa põhiväärtustele ehk teisisõnu võrdsusele, kõikide jaoks peavad võr-, reeglid olema võrdsed, need peavad Bulgaaria ja Rumeenia puhul olema samad, mis teiste liikmesriikide puhul, muidu on tegemist äh, sulaselgelt äh, diskrimineerimisega. väga paljudes liikmesriikides on korruptsioon probleem, me peame kõik sellega võitlema viis neli kodanikku viiest arvavad äh, Euroopa Liidus täna, et korruptsioon on riigis probleem. probleem on meil ka sisserändega, kuid kõikidele nendele probleemidele tuleb leida ühiseid lahendusi, ilma milleta ei ole võimalik äh, Schengeni ala püsimajäämine. järgmine kõneleja, palun, suur tänu, härra president, Euroopa Liidus äh, oleme väga palju kuulnud igasugustest kriisidest, finants- ja majanduskriisist peaasjalikult. nüüd äh, arutelu Schengeni osas on kaasa toonud äh, ka arutelu põhiõiguste osas, nimelt et millised ohud äh, lasuvad täna põhiõigustel see, mida me oleme näinud Itaalias, Prantsusmaal ja Taanis, paneb mind mõtlema sellele, et tuleb ikka väga selge sõnum välja saata selle kohta, et me tahame, et Schengen jääks alla, alles, et me, et et ta oleks tugevam ja et ta laieneks ja et me tahame, et Euroopa jääks avatuks. me saame sellest kriisist üle ja kui Taani tahtis piirikontrolli tagasi tuua, oli väga hea meel näha, et Euroopa Komisjon reageeris sellele kiiresti ja tuli välja ühtse Euroopa asüüli taotlemisettepanekuga, nii et võtkem äh, Rumeenia ja Bulgaaria sisse nii kiiresti kui võimalik, härra Äh, Pašku järgmisena palun üheks minutiks. täna on Schengeni korraldus sattunud suure surve alla. osalt arvestades Põhja-Aafrikast tulenevate sisserändajate arvu suurenemist, kus Euroopa toetab demokraatlikke arenguid ja mõned liikmesriigid on siis peatanud, otsust, palunud Schengeni ala, ajutiselt peatada. on teisi liikmesriike, kes oma kitsaste huvide öö, äh, rakendamiseks äh, kasutavad ära tõsiasja, et Rumeenia ja Bulgaaria ei ole veel Schengeni ala liikmed ja tahavad nad sellest veelgi eemale hoida. ja lisaks sellele on äh, mängu ajal äh, mängureegleid muudetud ja, ja ka kahe mänguri öö, mõjutamiseks ma saan küll aru, millised on poliitilised põhjused soovitusi muuta, sellepärast et poliitika aluseks ju ikkagi on kompromiss ei saa eirata seda, et need uued tingimused, mis välja on pakutud, viivad igasugustele subjektiivsetele tõlgendustele, an-, annaks jumal, et mul ei ole õigus, härra Bushoi. Thank you very much. raportul pe care îl avem astăzi în față este un obiectiv. suur tänu, see raport, mis meie ees täna on, väga ilusti tasakaalus ja näitab seda, et Rumeenia ja Bulgaaria on tehnilisest vaatevinklist valmis Schengeni alaga liituma lisaks sellele hindamisaruanded on näidanud seda, et Rumeenia võiks olema eh, teatud, võiks olla teatud aspektides suisa hea õpilase näiteks Rumeenia ja Bulgaaria liitumine Schengeni alaga, ma olen täiesti kindel, ei äh, mõjuta negatiivselt meie piiride turvalisust, vastupidi, hoopis turvalisus suureneb. me oleme täiesti veendunud sellest ja räägitakse usaldusest, aga kuidas saab rääkida usaldusest, kui on teatud liikmesriike, kes äh, matši ajal mängureegleid muudavad, lisades siis uusi tingimusi Schengeni alaga liitumiseks? need, mida, need asjad, mida nõutakse Rumeenialt ja Bulgaarialt, neid ei nõuta mitte kellegi teise käest, meie nõuame seda, et meie riike koheldaks võrdselt ja samade kriteeriumite alusel nagu teisi ja Euroopa Parlament peab selles mõttes välja saatma väga selge sõnumi. Ehm, härra Luhan, palun. suur tänu Äh, härra president, proua volinik, suur tänu härra volinikule, kes on kokku kirjutanud väga olulise raporti, tema töö oli raske, sellepärast et seisukohad lähevad lahku Bulgaaria ja Rumeenia Schengeni alaga liitumise osas. kallid kolleegid, ma tahaksin ühtlasi tänu avaldada ka kõikidele nendele inimestele, kes on mõistnud seda, et Euroopa Liit on äh, väärtustel põhinev liit. Rumeenia ja Bulgaaria liitumine Schengeni alaga on osa Äh, Euroopa Liidu kohustusest äh, ja ka Rumeenia ja Bulgaaria kohustustest, mille nad endale võtnud kahe tuhande neljandal aastal, kui liitusid Euroopa Liiduga. Nad võtsid endale kohustuse parandada asju mitmetes valdkonnas ja, ja tänased hindamisaruanded näitavad seda, et, et ol, asjad on paranenud. on olnud liikmesriike, kes on Rumeenia ja Bulgaaria liitumise osas esitanud teistsugust arvamust ja mul on tõesti küsimus, miks nad on siis vastu? Äh, tingimused on küll täidetud, kuid äh, liikmesriikide poliitika on äh, lihtsalt põhjuseks toodud ja muud, härra Salavrakos järgmisena, palun. suur tänu ma arvan, et Euroopa Liidu usaldusväärsus sõltub ka sellest, kas me kasutame alati ühesuguseid reegleid. ja seepärast arvan ka mina, et Rumeenia ning Bulgaaria liitumine Schengeni alaga peab leidma meie toetuse, me peame reeglitest kinni pidama, peame kinni pidama nendest reeglitest, mis pandi paika enne mängu algust ja mis kehtisid ka teistele liikmesriikidele. ma tervitan härra Coelho raportit ja mulle meeldib väga tema ettepanek, et äh, Bulgaaria peab veel pingutama selleks, et äh, Kreeka ja Türgiga välja töötada tegevuskava, lahendamaks välja illegaalse sisserände probleeme, mis võib meie piiridel suureks probleemiks osutuda. härra president, tahaksin veel kord korrata seda, et me oleme siin rääkinud Dublin kahest ja Frontexist ja need peavad toimima, seda ka Kreekas. suur tänu ja härra Möltser, üks minut. suur tänu. Schengeni süsteem, me teame, Schengeni leping äh, toob endaga kaasa meie sotsiaalsüsteemide ärakasutamise ja peale selle ka kuritegevus ning illegaalne sisseränne suureneb. võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu ja piirikaitse parandamine on küsimused, mis peavad Euroopa Liidus saama suurema tähtsuse. nii nagu Itaalia oma piiripolitseisüsteemiga on juba Schengeni nõuetest ammu maha jäänud ja sellega võime nüüd arvestada, et sama juhtub ka Bulgaaria ja Rumeeniaga ning sellepärast tuleb ala laiendamine kui selline praegu tagasi lükata, sellepärast et nii Ida-Euroopast kui Kaukaasia riikidest hakkavad meile tulema nüüd illegaalsed sisserändajad Taani on siiamaani nõudnud äh, kriteeriumitest kinnipidamist ja võib-olla sellepärast volinik äh, nii ärritunult reageeris, kui, kui Taani ütles, et ta kavatseb piirikontrolle tugevdada. me peaksime endale segemaks teha, et äh, sisepiirid võivad lahti olla ainult siis, kui välispiiridel on piirikaitse tagatud. suur tänu ja järgmisena härra Vanderkamp. härra Vanderkamp, palun. suur tänu, härra president. kõik kes on seda küsimust jälginud, teavad, et Rumeenia ja Bulgaaria liitumine Schengeni alaga on Hollandis kaasa toonud väga palju arutelusid, kuid meil on ka Euroopa tasemel vastutus selles küsimuses ja tahaksingi nüüd küsida volinikult järgmist. kuidas on võimalik Schengeni kriteeriume säilitades võidelda organiseeritud kuritegevusega praegu piirikontrollid Bulgaaria ja Ukraina vahel näiteks. seal me teame, et Bulgaaria piiriametnikud võtsid altkäemaksu vastu ja lasid Euroopa Liitu inimesi, kellel pole siit mitte midagi otsida. ja siis küsimus, mis lähtub sellest, mida ütles härra Pirker. mida tähendab nüüd see, et Rumeenia politseinike palka kärbiti? kas sellega on ka Schengeni kriteeriumid täidetud, kas politseipalkadele pole mitte mingeid tingimusi ja kuidas on lugu ametiühingutega? proua Skolkova, palju tänu. viimase kolme aasta jooksul on Bulgaaria ja Rumeenia ära teinud vajaliku töö selleks, et olla valmis liituma Schengeni alaga meetmed tugevdamaks kontrolli välispiiridel ei ole lihtsad, mõlemad riigid on suutnud äh, ülesandega toime tulla ning äh, seetõttu on nende koht äh, Schengeni alal, vaatamata sellele, et praegu seisame suure sisserände surve all Põhja-Aafrikast komisjoni esindajad äh, käisid riigis kohal, leidsid, et mõlemad riigid täidavad Schengeni tingimusi ja ma usun, et Euroopa Parlamendi liikmed hääletavad Koeljo raporti poolt ning äh, see meede võetakse ka nõukogu poolt vastu. ma loodan, et Rumeenia ja Bulgaaria kodanikud saavad nautida sama rõõmu tunnet, mida mina tundsin siis, kui piirid langesid Slovakkia ja ülejäänud Euroopa Liidu vahel aastal kaks tuhat seitse proua Jäätemägi härra president, Schengeni ala laienemine äh, puudutab standardite täitmise küsimust, kuid äh, otseselt ka usaldust. Bulgaaria ja Rumeenia äh, taotlus Schengeni alaga liituda on esitatud väga huvitaval ajal, nimelt on küsimärgi alla seatud vaba liikumise põhimõte. loomulikult on ka varem tehtud pistelisi eh, kontrolle sisepiiridel, kuid põhjusteks on olnud eh, suuremad rahvasündmused, näiteks nagu maailmameistrivõistlused jalgpallis või mõned tippkohtumised ja ka täna on eh, liikmesriige, liikmesriike, kes teevad näiteks politseikontrolle äh, Schengeni ala äh, lendudel kuid äh, see arutelu, mis praegu käibel on hoopis teistsugune, tegemist ei ole mitte ainult konkreetsete juhtumite kontrollimisega või sündmusteajalise kontrolliga, vaid pideva kontrolliga. härra president võtab ära mikrofoni proua Jädenmägilt ja annab järgmisena sõna järgmisele kolleegile. proua Nedeltšov, palun. отражение на констатациите на докладчика на място при посещенията му в България и Румъния, но израз на волята на Европейски парламент да остане верен на европейския дух, а именно готовността готовността за членство в Шенген се базира само и един... Tahaksin tänada raportööri härra Koeljat tasakaalus ja objektiivse raporti eest. Ainsaks objektiivseks kriteeriumiks ainult objektiivsed kriteeriumid ja nende täitmine Bulgaaria ja Rumeenia poolt on see, mis on oluline. ma usun, et homme meil on võimalus saata oluline sõnum kõigepealt nõukogule, nimelt äh, juurdepääs informatsioonile, konstruktiivne dialoog äh, parlamendiga äh, on vajalikud ning äh, ning nõukogu on valmis meiega koostööd tegema ning saadame nõukogu, saadame olulise sõnumi ka Euroopa Liidu liikmesriikidele, liikmesriikide kodanikele. Euroopa liit ütleb neile, et võrdne kohtlemine ning võrdsed reeglid võrdsete tingimuste täitmise puhul on tagatud Euroopas. ma olen kindel, et ka nõukogu austab neid põhimõtteid. järgmine on kõneleja, kõigepealt ma tahaksin tänada härra Coelhot eh, väga süvitsi mineva raporti eest on tehtud äh, väga selgeid katseid kasutada ära olukord äh, Rumeenias ja Bulgaarias selleks, et lahendada oma sisemised äh, poliitilised probleemid. Bulgaaria, Rumeenia liitumist kümme aastat tagasi võeti vastu samasuguste hirmudega, aga siis poliitilised juhid ei olnud lühinägelikud ja ei teinud viga, vaatamata sellele, et Bulgaaria ja Rumeenia ei olnud veel liikmesriigid. ärgem unustagem seda, et reeglid peavad olema ühesugused kõigile see tuleneb äh, Euroopa Liidu lepingust, äh, kus on kirja pandud solidaarsuspõhimõte. jah, tõepoolest, äh, tänane Euroopa Liit on teistsugune kui Euroopa Liit kakskümmend aastat tagasi, aga kui meie ees seisab kriis, siis see on hoopis eraldiseisev arutelu, aga kui mingid tingimused on paika pandud, siis peavad need äh, kehtima kõigile ühtemoodi. härra Kasak, palun. Äh, äh, suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin omalt poolt tunnustust avaldada härra Koljale, sellepärast et see raport on äärmiselt tasakaalus ja objektiivne. enamuse äh, suhtumise tõttu on selge täna see, et Bulgaaria ja Rumeenia peavad olema Schengeni ala liikmed. ei saa äh, süüdistada nende kahte, neid kahte riiki eksklusiivselt nende probleemide eest, mis äh, valitsevad igal pool Euroopas. Nendest probleemidest saame me aga üle, kui me kahekümne seitsme liikmesriigiga koostööd teeme. ja seega ei ole mitte ainult mõned Euroopa liikmesriigid, keda süüdistada, Bulgaaria ja Rumeenia on tõestanud seda, et nad saavad ühtse Euroopa nimel tööd teha. ja nad kindlasti kujunevad Schengeni ala väärikateks liikmeteks. suur tänu ja härra Ungur ja Anu! härra president, Bulgaaria ja Rumeenia on tõestanud seda, et nad suudavad tagada Euroopa piiride turvalisuse ja see on ka täies mahus, ma kordan, täies mahus dokumenteeritud. Eh, ametnikud, kes on Bulgaarias ja Rumeenias viimasel ajal vahistatud, on vahistatud just nimelt eh, korruptsiooni tõttu. kas keegi võiks mulle tõestada seda, et näiteks Hollandis see alati nii on? Rumeenia ja Bulgaaria ei ole teiseks võidelnudki Transparency International äh, Äh, kuldmedali eest, äh, vaid me täidame kõiki neid kohustusi nii hästi, kui suudame. kui keegi nüüd tahab matši ajal mängureegleid muuta, siis minu meelest see vist on Euroopa Liidu seadusandluse kohaselt illegaalne. igal juhul on ta ebaõiglane, äh, tervest mõistust arvestades. suur tänu! suur tänu ja nüüd saab sõna siis proua volinik Malmström mr president thank you for this very useful uh, suur tänu suur tänu selle kasuliku arutelu eest jah tõesti meil on vaja tõesti tugevdada usaldust schengeni süsteemi seda nii juhtimise kui ka regulatsiooni alal tegelikult komisjon juba enne jõule ütles et meil tuleb rohkem kaasata eksperte ja meil tuleb ka suurendada läbipaistvust, kaasates parlamendi rohkem sellesse protseduuri. me peame muutuma ka paremaks abi andmisel liikmesriikidele, kui nad satuvad hätta ja me peame ka selgitama, mis tingimustel piirikontrolle on võimalik uuesti sisse viia. kõike seda tuleb teha, meil tuleb ka võidelda korruptsiooni vastu. jah, tõesti, Bulgaarias ja Rumeenias on probleeme korruptsiooniga, kuid probleeme korruptsiooniga on kõikides liikmesriikides ja komisjon alles eile tegi avalikuks raporti, kuidas meie soovime võidelda korruptsiooni vastu kuid samal ajal tuleb meil ka tunnistada kõiki neid suuri püüdlusi, mida Rumeenia ja Bulgaaria on teinud selleks, et täita Schengeniga liitumise tehnilisi kriteeriume ja sellepärast tuleb nendele liikmesriikidele anda selge perspektiiv, öelda väga selgelt välja, mida neilt oodatakse selleks, et liikmesriigid tunneksid ka ennast Schengeni alas teretununa. suur tänu, härra president! suur tänu ja nõukogu eesistuja proua Jüri nüüd palun. suur tänu, härra president, proua volinik, lugupeetud parlamendisaadikud. kõigepealt tahaksin tänada kõiki nende positiivsete sõnade eest. tahan tänada kõiki, kes on rahul Ungari kui eesistujamaa pingutustega. on väga tähtis äh, tunda teie toetust ja teada, et te olete meie selja taga. suur enamus parlamendist soovib, et Bulgaaria ja Rumeenia liituksid euroalaga. miks need riigid peaksid liituma? sellepärast, et nad on oma kodutöö ära teinud. viimase viie kuu jooksul ja järgnevatel nädalatel Nõukogu ja Ungari kui eesistujamaa jätkuvad, jätkavad oma pingutusi selleks, et meil oleks võimalik see protsess lõpule viia. ja me võime öelda, et Bulgaaria ja Rumeenia on valmis Schengeni alaga liituma, nad on tõesti iga võimaliku tehnilise kriteeriumi täitnud, mõlemad riigid on pingutanud ja ma arvan, et me peaksime neid õnnitlema nende edusammude eest. arutelu käigus kuulsin ma ka mitmeid argumente nii liitumise poolt kui vastu. mõlema poole esindajad mainisid vastastikust usaldust ja ma olen sellega nõus. Ungari oma eesistumise ajal on üritanud seda usaldust ka tekitada. kuidas meil on võimalik usaldust luua? me oleme pidanud mõlema riigiga dialoogi, me oleme väga täpselt jälginud, milliseid edusamme on tehtud. me oleme hinnanud neid edusamme ja ka oma hinnangu selle kohta andnud me üritasime neid liikmesriike ka kes olid skeptiliselt äh, meelestatud äh, Rumeenia ja Bulgaaria liitumisega, otse võtma ühendust mõlema riigiga ja küsida järele, nii et me tõesti üritasime vastastikust usaldust luua ja see vastastikune usaldus on kõikide Euroopa poliitikate alustuseks. ilma selle usalduseta ei ole meil võimalik äh, Äh, saavutada liikmesriikide üksmeelt nõukogus. vastastikuse usalduse loomine nõuab palju aega, meil oli pool aastat. meil ei ole võimalik võib-olla kahe päeva jooksul seda protsessi lõpetada, kuid ma loodan, et liikmesriigid saavad aru, et need kaks riiki on oma kodutöö ära teinud. kuidas meil on võimalik vastastikku äh, usaldust luua. Need läbirääkimised ja dialoogi pidamine on üks võimalusi. teiseks äh, peavad need liikmesriigid oma pingutusi jätkama, et nad näidaksid oma pühendumust äh, piiride kaitsmisele. me oleme näinud väga suurt arengut äh, liikmesriigid on väga palju ära teinud ja ma loodan, et nad jätkavad samamoodi kui siiamaani isegi kui ametlikult ei ole see liitumiskriteerium Schengeniga, aitab see usaldust luua, nimelt koostöö. see kuulus meede, mida mitmed liikmes, eh, saadikud siin mainisid, sellega on võimalik ka midagi ära teha ja võidelda korruptsiooni vastu, nii et komisjon kavatseb selle küsimusega edasi tegeleda. ja nagu öeldud, see ei ole osa liitumistingimustest, kuid tegemist on meetmega, mis aitab vastastikust usaldust luua nii et lõpetan positiivsel noodil, meil on võimalik vastu võtta positiivseid poliitilisi otsuseid kui te küsite minu käest õhkkonna kohta Euroopa Liidus, siis ma arvan, et väga raske on öelda, et Euroopa Liit oleks praegusel hetkel väga avatud, äh, avatud väljastpoolt tulijatele seda oli ka näha mõndade sõnavõtjate sõnavõttudest. mõned ütlesid, et mustlaskogukonnad lahkuvad Rumeeniast ja Bulgaariast tahan teile siin öelda, et vaba liikumise õigus on üks Euroopa Liidu põhiõigustest ja meie poliitikad põhinevad just sellel põhiõigusel. Rumeenia ja Bulgaaria kodanikud, äh, kodanikele on see õigus tagatud ja kaasa arvatud on sinna ka mustlaskogukonnad. iga Euroopa Liidu kodanik võib liikuda Euroopa Liidus, kuhu ta tahab ja tal ei ole vaja selleks viisata ma olen väga uhke selle üle, et Ungari eesistumise ajal võeti vastu romide strateegia ja see strateegia toob välja kõik need võimalused, mis on liikmesriikidel olemas ja meil tuleb selle probleemiga tegeleda rohujuure tasandil. kui me pakume paremaid tööhõive ja haridusvõimalusi romidele, siis ka väljarände surve väheneb. ja viimane märkus, kui keegi seab kahtluse alla mõne põhiõiguse ja eitab seda, et põhiõigustest peaksid osa saama ka kõige haavatavamad elanikegrupid, siis sellega seab ta ohtu kogu Euroopa Liidu. ma rääkisin, et see süsteem tuleb üle vaadata. Äh, Ungari kohe algusest peale on oma arvamuse välja öelnud ja öelnud, et meil tuleb kahe küsimusega tegeleda eraldi. me kõik vaatame kõigepealt üle kriteeriumid ja teiseks eh, kahe nimetatud riigi liitumine, neid tuleb eraldi vaadata, me peame liikumisvabaduse kui põhiõiguse kõigile tagama. me peame parandama piiride kaitset ja kontrolli, sellepärast töötame ka välja Frontexi määrust, meil tuleb ka rändevoogusid Põhja-Aafrikast vähendada, sellepärast on meil ka välja töötatud uus naabruspoliitika, meil on ka koostöö Euroopa Investeerimispangaga selleks, et tema pädevusi suurendada me oleme tegemas viimaseid samme ja oleme varsti jõudmas kokkuleppele, tegemist on siis delegeeritud õigusaktiga. ja me võime ka oma Schengeni süsteemi üle vaadata selleks, et näha, millel meil on vaja, kus meil on vaja teha kohandusi, kuid liikugem edasi samm, sammu haaval. daamid ja härrad, ma olen veendunud, et Schengeni ala ülevaatamine ja Schengeni ala laienemise probleemid lahenevad paari päeva pärast nõukogus. ma olen veendunud, et nõukogu võtab vastu tähtsad otsused ja tagab kodanike vaba liikumise. suur tänu! suur tänu ja nüüd saab veel sõna äh, raportöör Coelho, palun! Um aitäh, austatud president! arutelude käigus üks meie kolleegidest ütles, et äh, Rumeenia ja Bulgaaria liitumise lubamine on lapsik, aga ehm, ma usun, et selline käitumine on lapsik, kui inimesed on täiskasvanud, siis nad peaksid ratsionaalsetest argumentidest aru saama, kui need on õiglased ja, ja õiglane äh, argument on see, et me ei saa kehtestada topeltstandardeid erinevatele liikmesriikidele ja re reaalsus on see, et äh, kui Rumeenia ja Bulgaaria on tingimused täitnud, siis tuleb neile anda võimalus liituda Schengeni alaga ja äh, nende kodanikud saavad äh, täis, täieõiguslike kodanike staatuse, nii et me ei saa Rumeenia ja Bulgaaria kodanikke hoida populistliku arutelu pantvangis. Ehm, kas meil on vaja uut Schengeni hindamissüsteemi selleks, et tuvastada probleemid ja panna ala korralikult toimima, juhul kui leitakse sellised probleemid, on eraldiseisev küsimus. samas otsus uue Schengeni hindamissüsteemi kohta ei saa e, jälle e, hoida Rumeeniat ja Bulgaariat pantvangis, tegemist on kahe eraldiseisva aruteluga ja äh, austatud volinik äh, ja nõukogu esindaja, palju tänu teie toetavate märkuste eest ja abi eest liitumisel ja ka äh, viitasite sellele, kuidas minu riik on aidanud kaasa liitumisele ja toetust avaldanud hääletamine toimub homme ja ma tõesti loodan, et see hääletamine on väga positiivne. nii et nõukogu mõistab, et kui tegemist on koguga, mis esindab Euroopa kodanikke ja kui see kogu suure häälteenamusega ütleb jah Euroopale või jah Schengenile praegusel juhul, et eh, siis nõukogu peab nii kiiresti kui võimalik astuma samme, et see ellu rakendada. härra Koilja, arvestades seda, et enamus kommentaare täna siin kojas olid positiivse iseloomuga nii parlamendisaadikute poolt kui ka komisjoni ja nõukogu esindajate poolt, eh, siis ma tõesti loodan, et homne hääletus on positiivne ja toob kaasa positiivsed tulemused Rumeenia ja Bulgaaria kodanikele. sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme. nüüd, kallid kolleegid, teeme üheminutilise vaheaja selleks, et saaksime alustada infotunniga.